raport vastavalt artiklile sada nelikümmend kolm on see tekst vastu võetud, kui kahekümne nelja tunni jooksul üks fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget eh, ei esita vastuvõetud ja selle leidjate siis veebilehelt, eh, eh, meie täiskogu veebilehelt ja ka protokollis see tekst avaldatakse. ja järgmine päevakorrapunkt on härra kolleegi Weidenholzeri raport,